<clears throat> We resume the agenda now because kolleegid, jätkame istungit. raportöör ja variraportöörid, nagu ma saan aru, on ka natukene ajahädes ja ma vabandan juba ette, et me jääme natukene päevakorrajuhulast maha, aga nüüd siis öö, äh, on meil ühine arutelu Euroopa Liidu strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas koos kultuuri- ja hariduskomisjoniga. kolmteist muudatusettepanekut on esitatud, nagu ma aru saan, siis kahekümne kuuendal aprillil variraportöörid olid ka kohal ja räägiti siis äh, omavahel need muudatusettepanekud läbi ja kakskümmend üks kompromiss ettepanekut äh, pandi paika ja annaksingi nüüd äh, sõna selle komisjoni aseesimehele, kes juhatab sisse selle arvamuste vahetuse ja suur tänu, et leidsite aega meie komisjoniga kohtuma tulla. härra Prokk võtab hoopis sõna Sorry, Mr Brock uh,, it is my turn to. minu kord tegelikult, härra Brock. juhatada sisse tänane koosolek ja ma tahaksin tänada härra Vistisseni tema sõnavõtu eest ja kui lubate, vahetan keelt, ütleb kõneleja ja räägib oma emakeeles ungari keeles Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, engedjék meg, hogy... Meil ei ole tänaseks aruteluks väga palju aega, aga enne kui annan sõna meie raportööridele, tahaksin sõna, paari sõnaga sissejuhatada teema. Viimaste aastate jooksul on Euroopa olnud tõsises kriisis, majandus- ja sotsiaalkriisis ja on üks väga oluline element, mis on jäänud meie kriisile reaktsioonist välja ja see on kultuur. demokraatia sõltub poliitilisest kultuurist meie kultuurikomisjoni liikmed arvame, et on väga oluline kaasata kultuurilised aspektid aruteludesse, mis puudutavad äh, poliitikaid. ja kindlasti peaks kultuur olema poliitikas ja diplomaatias kasutatav vahend. kultuur annab elule mõtte ja on üks äh, kõikide ühiskondade alustaladest. ma tahaksin tänada meie raportööre väga hea raporti ettevalmistamise eest mis äh, kirjeldab kultuuriväärtust ja äh, selles nähakse kultuuri rahvusvaheliste suhete mootorina ja nüüd sai siis sõna härra Brokile. Äh, suur tänu, härra esimees, proua esimees. ma ei peagi pikalt sõna võtma, sest et tegelikult see arutelu on juba meil korra toimunud ja proua Poskur, äh, kõik, mis ta ütles, on äh, minu meelest tervitatav. me peaksime rääkima muudatusettepanekutest, äh, aga ka need on tegelikult juba läbi arutatud variraportööride kohtumisel ja üldiselt laialt seda toetatakse, kui mul nüüd õigesti on meeles, siis ähm, ainult kompromiss kaks on natukene veel problemaatiline ja siin ei ole jõutud veel päris kokkuleppele. aga küll tuleb ka see kokkulepe, ja jutuks on siin siis kultuuripärand, et mis täpselt on Euroopa kultuuriline ajalooline pärand. on neid, kes tahavad filosoofiasse laskuda selles küsimuses, kas kaasata renessanss, kas kaasata islam, meie, ka mina olen sellele vastu. islam kuulub täna küll Euroopasse, kuid ei ole Euroopa pärandi osa ma arvan, et siin tuleb tõmmata eraldusjoon, aga ma olen täiesti veendunud, et järgnevatel päevadel leiame me lahenduse ka selles küsimuses ja leiame mõistliku kompromissi, mis annab meil võimaluse mitte midagi valesti öelda ja samas kõik oleksid rahul, see on ju ometigi kõige olulisem. ja äh, ärgem äh, Leibnizi filosoofid äh, Äh, nad on ju niikuinii maailma kõige paremad filosoofid ja nemad, nendest siis võiksime lähtuda. kultuurikomisjon <clears throat> muidugi on väärtus omaette, äh, sellepärast et kultuur on nende jaoks äh, olemuslik, meil, meie jaoks on kultuur vahend väliskomisjonis ja seega on see lähenemisviis olnud ka erinev. ja mulle tundub, ma loodan, et kõik on nõus sellega, et äh, proua Kostaga mul koostöö sujus väga hästi. ma olen veendunud sellest, et, et kultuur ja kultuuriväärtus tuleb äh, paremini seostada teiste poliitikavaldkondadega, aga siin on kompromissid võimalik, mõõdukus on võimalik. me peame tagamas, me peame tunnistama seda, et kultuur mängib väga olulist rolli, kui mina lähen välismaale, siis ma ju alati valmistan ennast ette, vaatan, millisesse kultuuri ma sisenen. see on palju olulisem kui kolme aasta tagant muutuvad majandusnäitajad ja see on üks väga oluline punkt, millele me tahaksime ka viidata. aga liikmesriigide positsioon ka oluline, sellepärast et eh, kultuuriküsimused ei puutu tegelikult eh, Euroopa Liidu pädevusse, see on liikmesriikide pädevusvaldkond ja Lissaboni lepingu kohaselt on meil siin ainult eh, toetav roll ja seega peaksid liikmesriigid olema huvitatud ka sellest tööst. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu esindajad on mõneti sillaks ka liikmesriikidele, et nemad saaksid esitada Euroopa Liidust väljaspool oma kultuurilist rikkust ja mitmekesisust ja see on kõik meie jaoks väga oluline lisaks meie enda identiteedile. et kuidas seda mõistlikult koordineeritult eh, esitada lisandväärtusena kultuur, kasutada kultuuri ära. see on oluline, kuid äh, loomulikult on see väga oluline lisaelement väga paljudes teistes poliitikavaldkondades ja ma kordan ennast, et äh, proua Kostaga sujus meie koostöö väga hästi ja, ja üks punkt on ainus, mis tekitab meil veel erimeelsusi üksikute fraktsioonide vahel ja ma loodan, et meil õnnestub see asi ka korda saada. ma oleks komisjonilt eeldanud, et nemad lähtuvad Firenze see, et nemad tahaksid äh, Firenzesse luua samuti Euroopa nii-öelda diplomaatiakooli, kus oleksid see teema on üleval ja komisjoni esindajad on juba palunud, et me oleksime kaasatud nendesse aruteludesse, nii et äh, hea meelega seda ka teeme. suur tänu, härra Brock! ja proua Kosta järgmisena, palun Eh, tere õhtust kõigile. vabandust, et hilinesin. ma tean, kas äh, raportöör juba sai rääkida kõige olulisematest punktidest selles raportis ja rääkis ka esitatud muudatusettepanekutest. mina räägin väga lühidalt. <clears throat> ning äh, Need eh, muudatusettepanekud aitavad parandada teksti. praktiliselt kõik eh, muudatusettepanekud aitavad eh, täpsustada meie teksti ka meie, tänu minu kaasraportööri esitatud muudatusettepanekutele. meie soovisime eelkõige keskenduda oma raportis äh, jagades äh, mitmesuguseid makrovaldkondi, kus, äh, kultuur oleks tõesti äh, osa meie rahvusvahelistest suhetest ning paljud muudatusettepanekud samuti rõhutavad seda, viidates teadusuuringutele ja haridusele, mis on olulised äh, selleks, et tugevdada Euroopa Liidu äh, strateegilist rolli äh, solidaarsuses, kultuurilises mõjujõus ning samuti ka muutes Euroopa Liidu globaalseks tegijaks, mis aitaks kaasa ka rahu säilitamisele kultuuride vahelises dialoogis ning ka kultuurisõdemete tihendamises ka kahepoolsete sidemete tugevdamises eh, eh, ka näiteks eh, AKV riikidega, et kõikides sellistes lepingutes oleks alati ka kultuurilised viited sees. me esitasime, meile esitati palju muudatusettepanekuid, oleme pidanud juba mitmesuguseid kohtumisi ning äh, meil on äh, praegu juba mitmed kompromissmuudatusettepanekuid, mida on kokku äh, ligi kaheksakümmend äh, ning loodetavasti peetakse kinni meie struktuuridest ehk siis tegevused, juhtimine, globaalne strateegia ning mulle tundub oluline ka see, et võetakse arutelu need muudatusettepanekud, mis tegelevad eh, kultuuri, sõnakultuuris sügava sisemise tähendusega, eh, samuti tuleb välja tuua paremini lähimuspõhimõte, eh, kultuuri tähtsus kahepoolsetes suhetes ja samuti tuleb arvesse võtta ka platvorm, mis peaks aitama sisse viia võimaluse osaluse laiendamiseks ning kultuurivõrgustike tihendamine ning erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide eh, kaasamine UNESCO, Euroopa Nõukogu ja eh, teised eh, organisatsioonid, mis peaks samuti meie tegevust tugevdama ja samuti viidatakse sellele, mis puudutab kultuuri kui struktuurilise dialoogi läbiviimise kohta ja eh, et oleks ka arvesse võetud organisatsioonid, keda nad esindavad, samuti tuleb rõhutada kodanikuühiskonna eh, rolli eh, kultuurisündmuste korraldamisel, see peab olema osuline, osa meie strateegilisest lähenemisest, samuti tuleb, ma jagan täielikult, et olemasolevate programmide rahvusvahelisemaks muutmine on äh, väga suure tähtsusega ja tuleb ka kultuuritööstuse rolli ja loometööstuse rolli tugevdamine. see peaks olema oluline osa meie innovatsioonist ja sotsiaalsest äh, äh, tegevusest. me peame tugevdama ka Euroopa meie osaluse võimalusi kiire, kiirreageerimise võimaluste vahel, näiteks UNESCO tegevuses ja samuti tuleb paljudes muudatusettepanekutes leiatakse, et kultuuriväärtuste hävitamine on sõjakuritegu ja see peaks olema samuti mainitud lahtamatu osana meie strateegias see peaks käima mitmesuguste peadirektoraatide tegevuse eh, ühise tegevuse läbi ja samuti on minu meelest äärmiselt oluline, nagu kõik kordasid, eh, kui mures me oleme selle pärast, et eh, meil oleks välja töötatud ühiste ajakavade ja eesmärkidega programmid, mis võiks olla aastased või kaheaastased, mida tuleks Euroopa kultuurifoorumile arutusele tulla, eh, seda käsikäes arenguküsimustega, et muuta sidusamaks meie lähimus, eh, väli, meie naabruspoliitika ja suhted Euroopa riikide ja kolmandate riikidega ning samuti tuleb eh, selleks siia rohkem vahendeid eraldada. on oluline et mitmed ettepanekud soovitavad keskenduda uutele põlvkondadele ning selles osas tugevdades ka põlvkondi, mida eh, mainisime härra Brokiga, ehk siis noorte rahvus, noorte kunstnike rahvusvahelise eh, programmi arendamine ja paljud muudatusettepanekud olid eh, väga äh, suureks abiks, see, mis puudutas Euroopa kultuuri äh, eesmärkide eh, täitmist lihtsustada ja samuti eh, tuleb vähimus eh, ja immigrantide kultuuri toetada. on oluline, et muudatusettepanek kaheksateist, et kaks tuhat kaheksateist, mis on meie Eh, kultuuri, Euroopa kultuuriaasta oleks lahutamatuks osaks meie strateegiaks ja, ja aitaks sealjuures rohkem arendada ka kommunikatsiooniküsimusi. siin on veel selliseid küsimusi, mis puudutavad näiteks suurt tähelepanu kaubandussuhetele vastavalt UNESCO eh, kultuurilise mitmekesisuse konventsioonile ning samuti teeme üleskutse Euroopa Komisjonile, et kultuuriväärtuste sissetoomise kohta. siin on ainult mõned punktikesed, mis tunduvad mulle olevat väga olulised, mainin kõigest eh, mõnda kolmesaja kahekümnest muudatusettepanekust ja eh, koostame juba kompromissi ning kolmekümnendal mail toimub eh, hääletus ning olen kindel, et me teeme väga head tööd. Köszönöm szépen, és akkor most az... Suur tänu, proua Kosta, ja nüüd saavad sõna variraportöörid. Kõigepealt Rahvapartei nimel härra Štrehovski. Šojevski, vabandust. Suur tänu, esimehed. Kõigepealt mina toetan kompromissi ja minu meelest kompromissid äh, hõlmavad äh, küll väga hästi seda, mida me oleme öelnud ja ma ei tahaks hakata kompromisse muutma. ja see, mida ütles Elmar Brokk alguses, oli ka väga õige, ta viitas äh, eriarvamusele kompromissettepanek kaks osas, jah, see on arutelupunkt võib-olla, aga ma ei hakkaks tooma sisse mingisuguseid lisafilosoofe siin nimeliselt, kui Leibniz ka tuua sisse, siis äh, tuleb tuua sisse ka Voltaire ja teised, äh, nii et ja ei tohiks nimetada ka islamit, sest et kui me islamile viitame, siis tuleb viidata kõikidele teistele kultuuridele samuti, kes on Euroopa kultuuripärandit mõjutanud, sealhulgas Jaapani kultuur näiteks. ja väga palju mõjutusi ju meil ka kokakunsti vallas. me peaksime olema väga ettevaatlikud selle dokumendi põhisõnumi osas täna me tahaksime keskenduda kultuuri olemusele, nii meie vaimsele kui ka käegakatsutavale materiaalsele pärandile. see on väärtus, mida tuleks kasutada diplomaatiana ja seda öel-, diplomaatias, seda öeldes oleme ka astunud juba väga suure sammu edasi, ärgem unustagem, et Euroopa Liidu strateegias edendatakse kultuuri peaasjalikult äh, läbi selle, et äh, pööratakse tähelepanu rahvusriikidele. kui me tahame aga rääkida ühtsest äh, sõnumist, äh, siis see peaks ainult neid üksikuid sõnumeid toestama. ja mina arvan, et meie peaksime toetama kompromissettepanekuid ja ei peaks hakkama seda dokumenti enam siin täiendama, sest et sellest ei saaks see kindlasti kasu, aitäh! suur tänu, proua Jimenez! mina tahaksin tänada Silvia Kostat tehtud töö eest. veel, et selle, sellest, et on selle raporti välja töötanud ja ta on vastu võtnud ka mõningad minu muudatusettepanekud ja lisanud need kompromiss äh, muudatusettepanekutesse. üldiselt jagame kõiki selle, selle raporti põhiväärtusi, milleks esmane on loomulikult äh, kultuur, erinevate päritolu kultuur, see aitab tugevdada ka, ka riikide ja kultuuride vahelisi sidemeid, mis seega peab see olema Euroopa välispoliitika lahetu-, lahutamatu osa. tahaksin need mõned punktid esile tõsta, ma tunnistan, kui oluline on religioonide ja kultuuride vaheline äh, kultuur. tahaks aga rõhutada seda, et see peaks kaasama ka inimesi, kes ei ole religioossed ja eh, need, kes peavad ennast humanistideks, ateistideks ja nii edasi. Neid eh, elab eh, kõikides riikides, muuhulgas ka islami enamusega riikides. arvan, et selles osas peaks see raport olema täpsem, eriti kui soovime humanistlikke väärtusi kaitsta, ka mõtte- ja sõnavabadust, mis on Euroopa Liidu äh, tegevuse aluseks. meie eesmärgiks on rõhutada kultuurikoostööd äh, ning samuti ka äh, sellise äh, maailmakorra toetamine, mis aitab kaitsta rahu ja ehitada üles demokraatia, võttes aluseks põhiõigused ja põhiväärtused, aitäh! suur tänu, härra Milan Mon! jah, Mr Muan, the floor is yours. härra Mian Mon, teil on sõna. Pardon, es que estaba hablando de. vabandust, ma rääkisin kompromissidest, sest äh, mulle öeldi, et mõningad kompromissmuudatusettepanekud on juba valmis tehtud, aga mina pole neid näinud. ma sooviks täna äh, äh, öelda nüüd seda, et ma tahaksin tänada Silvia Kostat ja Erma Broki raporti eest äh, Eh, Euroopa eh, on tõeline, Euroopa liikmesriigid on tõelised suurjõud kultuurivaldkonnades ja on äärmiselt eh, oluline kasutada oma võimeid nii hästi kui saame, sest Euroopa eesmärgiks on koordineerida oma eh, seda, kuidas eh, kultuuri kasutada rahvusvahelises kontekstis. siin tahaks ma rõhutada, kui olulised on Euroopa eh, kultuuri kultuuriteekonnad ja äh, Need ühendavad äh, mitmeid liikmesriike, neid on kolmkümmend kaks, me, need on ühenduses ka äh, riikidega, mis on kandidaatriigid ja naaberriigid ja kolmandad riigid. me, see tõstab esile meie ühiseid äh, äh, juuri, selle eesmärgiks ei ole mitte vastuolu tekitada, vaid äh, ühendada ning äh, mulle tundub see äärmiselt kasulik programm olevat ja Euroopa Liit peab seda endiselt toetama ning tahaksin äh, rõhutada siin seda, et nende juures ei ole sellega seotud ainult Euroopa liikmesriigid, vaid ka kandidaatriigid ning lõpetuseks paluksin Silvia Kostat ja Elmar Brocki, kuid Elmar Brock juba hülgas meid, et nad eh, suhtuks heatahtlikult muudatusettepanekusse kolmsada kümme, mis eh, räägib vajadusest eh, vajadusest Euroopa Liidu sidemeid tihendada Euroopa Nõukogu olulise kultuuriprogrammiga, aitäh. kas on üks teine? suur tänu rohkem kõnelejaid ei ole kõnelejate järjekorras ja seega saab sõna tagasi nüüd proua Kosta. kolleegi e. kallid kolleegid, tahaksin tänada teid teie panuse eest. oleme teinud esmaseid samme ka kompromissmuudatusettepanekutele ning loomulikult ütlen härra ähm, Miljemonile, et teie ettepanekud on juba arvesse võetud, aga tugevdame ettepanekuid veelgi et tihendada koostööd Euroopa Nõukoguga ning sooviks vastata kolleegidele, kes enne rääkisid. ma sooviksin öelda, et kahtlemata me peame vaatama edasi, peame otsima kompromisse ning üritame leida konkreetseid võimalusi selleks, et luua Euroopa kultuuri ja välispoliitika. loomulikult on oluline pidada kinni lähimuspõhimõtetest Eh, arendades eh, kultuurilist diplomaatia ning eh, koostööd tuleb teha ka oluliste fondidega. tähtis on integreerida ka meie Euroopa aluslepingut artikkel sada seitsekümmend seitse, mis aitaks tugevdada, väärtustada, muuta nähtavamaks meie eh, kultuurikoostööd, eh, eh, seda ka kolmandates riikides, kaitstes Euroopa kultuurilisi algatusi, seega see näitab meie kuulumist uhtesse väärtusesse ruumi, meie, väitab meie uusi, meie sarnaseid juuri ning vastates proua Jimenezile, kes istub seal üleval, ma tahaks meenutada, öelda seda, et me kindlasti võtame arvesse tema arvamust, kõneleja räägib mikrofonist täiesti mööda. vaband-, kui me räägime kultuuri, religiooni dialoogist, siis me arvestame kõiki filosoofiaid, kõiki kultuure, mulle tundub see päev selge olevat, aga kui vaja, siis sõnastame selle täpsemalt. olen selleks täiesti valmis, on oluline, et me võtaks arvesse et äh, tegemist äh, on spetsiifilise küsimusega, mis puudutab äh, kultuuride vahelist dialoogi, see on kõigi jaoks suur väärtus ning see annab uusi võimalusi arendada rahu ning toetada meie ühiseid väärtuseid. arvan, et selles osas Egiptuses toimunud kohtumine, kus paavst Franciscus kohtus teiste religioonide esindajatega, see oli äärmiselt oluline nii et kultuuridevaheline dialoog tähendab avatust kõigile eh, erinevatele religioonidele, väärtustele, mis puudutab eh, seda aspekti, mis äh, tegeleb rahu eh, säilitamisega ning eh, kultuurilise mitmekesisuse inimõiguste kaitsmisega, siis see on minu jaoks väga oluline teema ning sellele eh, me kavatseme härra Brokiga suurt tähelepanu pöörata. seega on oluline, et me jätkaks edasi koos arutamist, kõigi nende ettepanekutega koos arutamist, mis siin tehtud on. kulturaalis siis suur tänu! ja sellega on äh, Välis- ja Kultuurikomisjoni ühiskoosolek lõppenud ja soovin kõigile viljakat pärastlõunat! suur tänu Kultuurikomisjoni liikmetele, et leidsite aega ühiskoosolekule tulla ja palun lahkuge saalist nii vaikselt kui võimalik, sellepärast et Väliskomisjon peab jätkama oma tööd ja ees on hääletus ja hakkamegi kohe selle hääletusega pihta, nii et pool minutit palun äh, siis äh, paus ja siis lähme kohe selle hääletuse juurde.